nii ja nüüd, mis puudutab esimest lugemist ja komisjoni vastavat seisukohta, siis on nüüd parlamendil alates homsest kolmekuine periood oma arvamust avaldada. seejärel jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, see puudutab inimõiguste rikkumise küsimusi